Euh, kallid kolleegid, tänan, et kohale tulite, alustame oma tööd. isegi kui paljud kolleegid on meile teatanud, et nad ei saa täna siia tulla. alustagem härra Kölmelist, tema on meie raportöör kahes olulises küsimuses mida tavaliselt arutatakse libekomisjonis ehk siis Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitlus, eh, politsei ja õigusalase koostöö, varjupaiga ja rändepoliitika koostöö osas. samuti ka piiride ja viisade küsimustes ning eh, neid teemasid arutame koos, kuigi nad eh, kasuta-, räägivad kahest erinevast aspektist, millest üks puudutab piire ja viisasid ja teine äh, äh, politsei õigusalast koostööd, nii et härra Kölmel, teil on sõna. aitäh, esimees. Te ütlesite kõige tähtsama juba ära, nii et võiksingi kohe lõpetada. aga sellegipoolest annan kolleegidele veel paar üksikasja informatsioonina. tõesti me räägime siin praegu IT-süsteemide kaasajastamisest ja ka nende täiendamisest ning kõik, kes selle valdkonnaga on kursis, teavad, et alustatakse IT-süsteemide projektidega, sellepärast et kellelgi on hea mõte ja siis töötatakse välja lahendusi valdkonna jaoks äh, ja siis kuskilt mujalt tulevad uued vajadused ja palub ka nendega arvestada, siis leitakse nii-öelda äh, sellised isoleeritud lahendused, et meil on head projektid, aga nad pole omavahel ühendatud, see tähendab seda, et ei ole nii-öelda lõikekohta. ja ei ole võimalik erinevaid lahendusi omavahel ühendada. kui me räägime isikuandmetest, siis on siin väga suureks probleemiks see, et isikuandmeid tuleb väga turvaliselt äh, säilitada, tegemist on tundlike andmetega ja sellega on siin äh, väga kõrge turvalisuse tase, millest tuleb kinni pidada ja sellepärast tegi komisjon ettepaneku, et erinevatest IT-süsteemidest tuleks välja töötada üks süsteem, mis õiguslikult ja tehniliselt oleks siiski eraldatud, sellepärast et oleks võimalik andmeid kaitsta ja et meil ei tekiks neid nõndanimetatud klaasist kodanikke, et meil on kõik andmed ühes andmepangas. tehniliselt ja ka kulude mõistes oleks see optimaalne lahendus, aga see tooks endaga kaasa selle, et meil oleks kuskil kõik andmed ühes kohas ja tegelikult andmekaitsereeglite pärast me ei taha seda ja väga ettevaatlikult peaksime sellistesse lahendustesse suhtuma. ja selles mõttes komisjoni ettepanek läheb täiesti õiges suunas, meil on väga kõrge andmekaitse tase tagatud, äh, tundlikud andmed on hästi kaitstud, aga kui vaja, siis on meil võimalik neid andmepankasid kokku panna selleks, et me saaksime neid siis praktikas kasutada. ja siin on väga tähtis nüüd Euroopa Liidu IT-süsteeme paremini omavahel ühendada ja nende ülesehitust ka harmoniseerida ja sellepärast räägimegi siin koostalitusest ja eriti on mõeldud siin Schengeni infosüsteemi, Eurotaki, viisa informatsioonisüsteemi ja siin on veel kolm uut süsteemi, see EES-süsteem, Euroopa Liitu sisenemise ja väljumise süsteem, siis äh, ETIAS, äh, reisilubade süsteem ja ka kolmandate riikide äh, kodanike jaoks kehtiv karistusriik, registrite infosüsteem EKRIS. et seda, neid kõiki süsteeme omavahel kokku panna, soovitakse luua otsinguportaal ja et meil oleks ühine identiteedi andmete ja sõrmejälgede süsteem ja ka äh, eraldi detektor, millega oleks võimalik välja selgitada ühe inimese erinevaid identiteete. see on siis selleks, et kui meil on inimesi, kes kasutavad erinevaid identiteete ja kui nad siis on andmepaik, pankades ka erinevate identiteetide all kirjas, et siiski ähm, õiguskaitseorganitel ei ole võimalik neid inimesi identifitseerida just sellepärast, et ähm, võib-olla et on erinevad identiteedid ja inimeste identiteete ei panda kokku. ja seda on võimalik teha, mina isiklikult ei oska teile tehnilistest detailidest infot anda, sest äh, ma ei ole ekspert, aga see kõlab kõik väga loogiliselt äh, ja ma olen veendunud, et seda on võimalik teha. andmekaitse kohta juba rääkisin, nii et siin ma ei pea rohkem midagi lisama. me räägime siin nii sellest, et Euroopa Liidu tasandil äh, nii Interpoli kui ka Europoli ehm, andmepangad oleks võimalik omavahel kokku panna ja me soovime ka seda, et riiklikud andmepangad oleksid eh, samamoodi sellesse koostalitusprogrammi kaasatud. konkreetselt tähendab see meie eelarve jaoks seda, et need neli koostalistustingimust ja äh, see üks andmepank peavad olema toimivad. selleks on meil vaja siis välja töötada uus süsteem, me peame kaasajastama juba olemasolevaid Äh, ristlõikeid äh, ja meil on vaja koolitada inimesi. kahe tuhande üheksandast, üheksateistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani kulub meil selleks äh, nelisada kakskümmend neli miljonit eurot, nii et iga aasta umbes viiskümmend miljonit eurot ja see ei ole tegelikult palju, kui mõtleme, kui tähtis projekt see on. kakssada viiskümmend kaks miljonit läheks EU-liisale, siis on meil sada 100 kolmkümmend kuus miljonit liikmesriikide andmepankade muutmiseks, nelikümmend üheksa miljonit eurot Europolile ja nende andmepankade moderniseerimiseks viis miljonit läheks Frontexile, kaks miljonit CEPOLile, see puudutab siis koolitust ja kaheksa miljonit läheks siis äh, siseasjade peadirektoraadile, nii et kokku siis nelisada kakskümmend neli miljonit eurot, äh, mida me siis kulutaksime. ja kui vaadata nüüd EU-LISA äh, summat kakssada kakskümmend viis miljonit, mis on kõige suurem summa, siis seal läheb kuuskümmend kaheksa miljonit programmi väljatöötamiseks, viiskümmend kuus miljonit läheks hoolduskuludele äh,, siis kakskümmend viis miljonit andmete ülekandmisele, üheksateist miljonit äh, EKRIS-e kaasajastamisele. nagu öeldud, tegemist on tõesti väga maineka programmiga, eriti kui mõtleme, kui palju raha sinna kulub, aga ma olen veendunud, et tegemist on hea investeeringuga, investeeringuga, millega on võimalik julgeolekut Euroopa Liidus suurendada, aga samal ajal me säilitame ka väga kõrge andmekaitse taseme ja seega me teeme täpselt seda, mida kodanikud meilt ootavad me anname julgeolekuorganitele piisavalt meetmeid selleks, et neil oleks võimalik tõhusalt oma tööd teha minu arvates on eriti tähtis siin see, et nii komisjon kui ka kõik ametid, mis tegelevad selle koostalitusvõime sisseviimisega, töötaksid võimalikult kulutõhusalt. see tähendab seda, et me soovime, et need kalkulatsioonid, mis on tehtud, oleksid usaldusväärsed. ei tohi juhtuda see, et keset projekti äkitselt avastatakse, et äh, rahast ei piisa ja on juurde vaja ja peale selle peab olema ka kulutamise puhul väga äh, kõrge läbipaistvuse määr. me räägime siin väga paljudest tehnilistest üksikasjadest, kui ei ole ise informaatik ja kuid selliste projektidega tegelenud, siis tuleb lihtsalt uskuda seda, mida eksperdid ütlevad, aga see tähendab seda, et meetmete rakendamisel tuleb hoolitseda selle eest, et äh, kõikide nende erinevate kulutuste puhul on võimalikult palju erinevaid äh, pakkumisi äh, selleks, et me saaksime tõesti võimalikult tõhusalt eelarvevahendeid kasutada. ja võin soovitada siis eelarvekomisjonile, et toetame neid meetmeid, aitäh uh,! Merci! tänan, härra Kölmel järgmisena saavad sõna variraportöörid Rahvapartei nimel härra Fernandes, kes ahendab täna härra Lamassuuri, kes palub end vabandada. täna, härra esimees, ma üritan asendada kolleeg Lamassuuri, aga ma ei ole selle ülesande kõrgusel. siiski üritan härra Lamassuur palub end vabandada, ta ei saanud täna hommikul tulla. ta tänab raportööri suurepärase töö eest. ja tema seisukoht on, et tegemist on kiireloomulise ja väga olulise küsimusega Euroopa Liidu julgeoleku kontekstis ning piirihalduse ja rändeküsimuste kontekstis. ja nagu rak-, raportöörgi, meie variraportöör Alen Lamassuur tervitab igati komisjoni ettepanekuid. mis puudutab äh, pakutavaid assigneeringuid, talle tunduvad nad liiga võrd-, väikesed, arvestades oodatavate tulemustega ning eelarvepädev institutsioon peab olema kursis arengutega ning samuti uute vahenditega. suur tänu uh,. Merci, cher kolleeg. tänan, hea kolleeg. järgmisena saab sõna Heider Kardia Sabal, kes äh, asendab kolleegi, kes täna ei saanud tulla. suur aitäh, esimees. me kõik äh, asendame siin asendajaid. igatahes äh, soovisin ma tänada härra Kölmelit äh, teemapoolsete ettepanekute eest ja tõlutud teie enda eh, raportitesse üle kanda, aga ma olen väga tänulik, et me siin tegeleme ainult eelarvelisuse küsimustega. ning ma tahaks teada, kas need komisjoni esindaja oskab mulle vastata, öeldakse, et seda kavatsetakse katta eh, praeguse ISF programmiga, mis on siis eh, sisejulgeolekufond mujal pole selleks piisavalt vahendeid. ma äh, tahaksin, et seda äh, selgitatakse, selgitatakse äh, assigneeringute küsimust, kas need on piisavust, sest see peaks põhimõtteliselt ju programmi kontseptsiooni sisse minema, nii et peaksime teadma, Eh, kuidas eh, võiksime saada sel teemal rohkem informatsiooni ning eh, põhimõtteliselt mõned ettepanekud või paljud ettepanekud tunduvad meile head, näiteks aruannete esitamise tähtaegade lühendamine, mõni tundub mulle natuke liialdatud olevat, aastast poole aastani lühendada tähtaega tundub mulle pisut liialdatud olevat, aga üldjoontes oleme me üsnagi nõus sellega, mis me loeme uh,. Merci tänan, Heider. kolleegide lahkel olen ALDE fraktsiooni variraportöör, olen ka libekomisjoni liige, nagu teate. nii et kõigepealt austan Heideri nõuannet ja piirkond projektiga, mille strateegiline tähtsus on kolossaalne, sest hetkel on meil tsentraliseeritud IT-süsteemid, mis ei ole omavahel üldse ühendatud meil on Schengeni infosüsteem, on VIS, viisa infosüsteem, on Eurodac, mis puudutab äh, ebaseaduslikult territooriumil viibijaid ja asüüli äh, maksimaalsel tasemel ja aga ma sealjuures siis tervitan härra Kölmenit, tänan teda töö eest. siiski juhiksin tähelepanu sellele, et tõenäoliselt ja sellele ta ka viitas, komisjoni, äh, et uue süst-, uue koostalitusvõime süst-, äh, kontekstis tahavad liikmesriigid back-up süsteemi ehk siis äh, tagavarasüsteemi, sellel on oma maksumus ja kui läbirääkimised nõukogu ja parlamendi vahel jõuavad kokkuleppe kvaliteediga kõikjal, mis tähendab jällegi seda, et kaasnevad kulud ehk siis teiste sõnadega toetan raportööri härra Kölmelit. esitati ka küsimus proua Kardia Sabali poolt ja paluksin äh, härra Ürelil komisjoni poolt sellele vastata. Teil on sõna. alustuseks tahaksin tänada raportööri toetuse eest komisjoni ettepanekule, see on meile väga tähtis ja sama ka oluliseks, et äh, projektid tuleb lõpule viia kulutõhusalt mis puudutab proua Kordesaballi küsimust, tahaksin öelda, et siis ainult kolmkümmend kaks miljonit, vähem kui kümme protsenti tervikust ja see võimaldab komisjonil teha avaldust siis ainult kolmkümmend kaks miljonit, vähem kui kümme protsenti tervikust ja see võimaldab komisjonil teha avaldust et need kolmkümmend kaks miljonit, neid võib ümber suunata olemasolevast MFF-ist. ISF-ist. ja veel komisjon on nõus põhimõttega, et sisenemise ja väljumise süsteem, mis jõustus eelmise aasta lõpul käes, selles äh, määruses Euroopa Parlament juba tugevdas aruandluskohustust piisav ka koostalitusvõime projekti äh, jaoks, mida me täna siin arutame. nii et komisjoni silmis muudatusettepanekud kaks kuni seitse meie silmis koostalitusvõime projekt on vähem riskantne kui sisenemise väljumissüsteemi projekt. nii et äh, me sooviksime, et ei lisataks täiendavaid aruandekohustusi lisaks nendele, mis komisjon on juba välja pakkunud. suur tänu, härra esimees. tänan, härra Ureel. komisjon, äh, meie komisjon äh, kuulas ära teie seisukohad, loomulikult oleme suveräänsed. ja nüüd härra Howard um,. Uh... tänan, esimees. väga lihtsates sõnades, koostalitusvõime tehnoloogia on olnud olemas juba mõnda aega. aga tahaksin läbi, siinkohal küsida komisjoni esindajalt Äh, projekt puudutab pikemat perioodi kui üheksa aastat. sellega kaasneb oht, et mõned tehnoloogiad vahepeal arenevad selle üheksa-aastase perioodi jooksul riskihinnangu kohta selles kontekstis ja võimalike eelarveliste tagajärgede kohta. võib-olla on raske küll sellele küsimusele vastata. aga ma samas eeldan, et see süsteem on esmatähtis selleks, et piirikontrolli protsesse läbi viia. selles mõttes, kas sel projektil on ka oma tänan, härra Howard, kas komisjon soovib vastata? härra Urel. tänan, härra Debre. siin on, annan sõna Digi Home'i kolleegile, tänan eelarve on arvestatud üheksaks, üheksaks aastaks, selleks et teil oleks täielik ülevaade pikema perioodi kulutustest, kuid tegelikult projekti arendusperiood on palju lühem. kui me vaatame nüüd kulutustest, kuid tegelikult projekti arendusperiood on palju lühem kui me vaatame nüüd äh, kalkulatsioonide leht, lehekülg kaheksakümmend kaks, on ülevaade erinevad hoolduskulud. nii et väga õigesti ütlesite te, et tehnoloogia võib vahepeal areneda. see on IT-projektide puhul loomulik. keegi ei oska öelda, kuidas areng hakkab, sama juhtus aga siiski äh, õnnestus äh, ajapiirides, mil projekti arendati, eelarve kontekstis samuti õnnestus sellega hakkama saada. me peame alati tegutsema. suur tänu, härra Howard. kas keegi soovib veel sõna? härra Howard, ei keegi rohkem sõna ei soovi ja siis annan sõna järje tagasi härra Kölmelile lõppsõnaks. aitäh, esimees. suur tänu kõigile kolleegidele. sellega seoses annan ma sõna härra Fernandesile, kes teda täna siin äh, asendab nutik-, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist Air France'i jaoks, äh, siis äh, äh, meie raportöör leiab, et tuleks fondi vahendeid kasutada eelpool nimetatud eesmärkide täitmiseks. see fond on eksisteerinud kümme aastat ja on aidanud paljusid inimesi, kes on töökoha kaotanud ning meie raportöör soovib ühtlasi meenutada ka seda, et kaheksas juuni kaks tuhat kuutne ning loodetavasti eh, on võimalik meil neid aidata selle määruse abil, aga samas peame ka, eh, ettevõtted peavad kasutama eh, oma praeguseid võimalusi ja jätkama sotsiaalse dialoogi töötajatega, mida kahjuks pole seda juhtunud ning äh, praegusel hetkel me loomulikult ootame tähelepanelikult äh, seda, mis mõju võib toimuval olla äh, ka alahankeettevõtetel, äh, allharudel, aga me kasutaksime globaliseerumisega kohanemise fondi ja see on jälle suurepärane näide jällegi, et EGF-iga, kus me oleksime saanud öelda, et noh, Euroopa Liidu vaatevinklist aitame töövõtjaid. muidugi me tahame, et töövõtjad ei jääks töötuks, me tahame, et neid koolitatakse ülesanne. ja siis säiliks meil ka ülevaade muidu teeme me täpselt seda, mida kodanikud meile täiesti õigustatult ette heidavad, et me oleme läbipaistmatud, et siin on erinevad potikesed, kust midagi rahastatakse ja keegi täpselt ei tea, mida. Ah, aitäh, härra Kölmel. härra Fernandes. aitäh teile, tuleb selgelt äh, öelda, et äh, vallandatud äh, töötajad on vallandatud töötajad. fond ei ole selleks mõeldud, et ettevõtteid toetada, seda äh, tuleb rõhutada. kui me mõtleme selle peale, et see on ettevõtete aitamiseks äh, mõeldud, siis võiksid aru saada vastuväidetest, aga see fond on kasutusel mitte ettevõtete jaoks. keegi, kes on töökohast ilma jäänud sellel pole mingit äh, seost sellega, kas tegemist oli riigiettevõte või, või mitte, kas teda on aidatud Euroopa fondide poolt või mitte. inimene on lihtsalt tööst ilma jäänud ning äh, sellega seo- ja sellega on seotud üleilmastusemisega seotud nähud, meil on äh, fond, kus on, mille abil aitame inimesi, kes on töökohast ilma jäänud, et nad leiaks uue töökoha, selle eesmärgiga on see fond kasutusel ning äh, sellepärast me toetame et see, äh, seda, et seda fondi kasutatakse, et aidata Euroopa kodanikke, kes äh, on töökohast jäänud ilma. meile võivad need reeglid meeldida või mitte, aga nendest tuleb igatahes kinni pidada ning äh, Eh, fondi kasutamine reeglitest kinni pidades eh, peaks aitama töötajaid, kes vallandati. aitäh! suur aitäh! nüüd annan sõna kolleeg Gerasmenile. proua Kressle, aitäh! see on nüüd tegelikult sama firma teine taotlus juba, tegemist on riigiettevõttega, kuuskümmend viis protsenti aktsiatest kuulub Prantsuse riigile, mida me peame siin veel teie arvates kõike rahastama? ma leian, et me julgustame Air France'i tunnistama oma äh, maksame ja siis nad lihtsalt jätkavad nende vigade tegemist, minu arvates on see väga kahtlane uh,. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je passe la palun, palun. härra Kölmel, Kölmel. aitäh, esimees, veel kord hästi lühidalt kolleeg Fernandesile. tema selgitus, et tegemist on töötutega ja mitte ettevõtetega, on tõesti formaalselt vaadates täiesti õige, aga ma ei seadnud seda ju oma äh, Äh, sõnavõtus üldse kahtluse alla ja ma arvan, et see tuli ka väga selgelt välja. kuid kahjuks kogu Euroopa Liidus on meil töötuse määr seitse protsenti. nüüd on teatud reeglid ja ma ei ütle, et reeglitest ei pea kinni pidama, aga need reeglid puudutavad ainult paari juhtumit, äh, kuigi meil on miljoneid töötuid. see tähendab tegelikult seda, et see, mida me praegu siin globaliseerumisega kohanemise fondiga teeme, peaksime tegema kõigiga ja see tooks täpselt selle endaga kaasa, mida siin nõuti. et meil oleks Euroopa Liidu tasandil töötukindlustus. aga siis saab meist ülekandeliit ja nagu öeldud, jah, tõesti, tegemist on piskuga, aga see näitab, kuhu suunda võib see kõik hakata liikuma, nii et läbipaistvuse huvides tuleb seda selgelt öelda ja kui on fraktsioone, parteisid ja saadikuid, kes soovivad Euroopa töötukindlustust, siis väga tore, öelgu seda välja, järgmisel aastal on valimised ja siis on neid, kes ütlevad jah, seda me tahame ja siis kodanikud saavad ise otsustada, kas ka nemad seda soovivad või mitte. ja lisaks eilsele, kus me rääkisime just rahastamise küsimustest see kõlab võib-olla küll väga kaasaegselt ja solidaarselt ja ütleme, et noh, me ei tee enam vahet netomaksjatel ja netokasusaajatel Euroopa Liidus, aga nad jäävad sellegipoolest alles. Te võite öelda, mida tahate, te võite faktidest mööda vaadata, aga siis mind üllatab väga, kui ma selliseid kommentaare kuulen ma ei tea, kas äh, sa-, äh, saksamaa keeles tähendab globaliseerumisega kohanemise fondi nimi muud, äh, sest me ei räägi siin mingisugustest ettevõtete sissetulekutest, me aitame koolitada, aitab töötajaid, kes on töökoha ära kaotanud, et nad saaks koolitusele minna ning seega tööturule tagasi tulla. ning seda üldiselt tehakse aga globaliseerumisega kohanemise fond on mõeldud ka selliste juhtumite jaoks, millel on suurem mõju ning see puudutab ettevõtteid, kus vallandatakse eh, sest eh, sotsialistid näiteks toetavad eh, ettepanekut, mis puudutab töötuskindlustuse loomist, üle-euroopalise töötuskindlustuse loomist, sest kui me selleni jõuame, siis vähemalt midagi head oma tööga oleme saavutanud, aitäh! mul ei ole eh, vähimatki raskust selle fondi eh, kasulikkuse eh, selgitamisega ning seda fondi kasutatakse eelkõige Euroopa Liidu põhjapool asuvate riikide toetamiseks ning mul ei ole mingisugust probleemi sel-, ütlemisega, et kõik riigid peavad saama selle fondi võimalusi kasutada. Saksamaa on seda korduvalt kasutanud Belgia on seda kasutanud, Soome on seda korduvalt kasutanud. ma saan aru, et te olete selle vastu, et selle fondi kasutatakse, võite seda ka öelda. Öelge seda siis sakslastele, kes on sellest fondist juba toetust saanud. Nad peavad teadma, et teie olete selle fondi kasutamise vastu, et aidata inimesi, kes on oma töökohtadest ilma jäänud see ei ole ettevõtete jaoks, see fond. see tuleb selgeks saada. see on isikute, eraisikute jaoks, kes on oma töökohta tahad kaotanud. see on äh, selleks, et nad saaksid endale uued töökohad leida, see on eesmärk, mitte ettevõtte jaoks. ning sellega ongi seotud äh, segadus äh, ja seda juba pikemat aega proua Kresle soovis jälle sõna. tahaksin öelda seda, et sellest, mis puudutab koha, globaliseerumisega kohanemise äh, fondi, siis varsti-varsti äh, algab valimiskampaania ning teil on võimalus äh, ka valimiskampaanias kõik oma mõtted lõpuni välja töötada praegu. nii. tänan väga niisiis, fraktsioonid räägivad sellest, kas äh, äh, toetada ettepanekut, millest äh, saame, millest, mis meile esitati ja ülejäänud arutelu toimub valimiskampaania vältel. kõnelejal ei ole mikrofoni. C'est pas possible le 18 avril. Oui, <laughs> kaheksateistkümnendal mail kell kaksteist null null tuleb esitada muudatusettepanekud ja nüüd lähme järgmise raporti juurde, mille on esitanud Siegfried Muresan ning see on seotud paranduseelarve projektiga number kaks. kahe tuhande. aitäh esimees, tere hommikust, kolleegid! nagu te kõik teate, see eelarve muudatusettepanek passe ja tegemist on meie jaoks üpris automaatse menetlusega. ülejääk oli viissada viiskümmend viis miljonit eurot ja see on see, mis tuleb nüüd siis paranduseelarve kaudu kanda selle aasta eelarvesse. me oleks muidugi pidanud arvestama üleüldist, üleilmset pilti eelmisel aastal, kui me nägime, et eelarve rakendamisega oli probleeme ja see ei olnud nii edukas, kui parlament äh, eeldas. komisjon tegi paranduseelarve muudatusi ja nüüd meile tundus, et tänu sellele eelarve täitmine oli peaaegu perfektne ja keskendutakse ainult viiesaja viiekümne viiele miljonile ülejäägile aga me ei tohi ära unustada seda üleüldist pilti ja unustada selle pärast, kui loodeti just rubruugis üks B, väga paljud vahendid jäid välja maksmata, ei jõudnud äh, raha nendeni, kellele see oli määratud. just sellepärast äh, tuleb äh, meil mõelda, mis saab sellel aastal ja õnneks meil on võimalik sellest rääkida siis järgmises päevas kogu aeg öelnud, et äh, nende ülejääkide kõrval, mis kantakse üle järgmisse aastasse Euroopa Liidu eelarve, eelarves peaks olema võimalik äh, äh, kasutada ka neid äh, vahendeid, mis tulevad lõivudest või trahvidest, ilma et need oleksid seotud liikmesriikide sissemaksetega, mis arvutatakse vastavalt SKT-le me ütleme siin raportis ka, et äh, erireservi loomine eelarves oleks selline, äh, kus siis äh, tuleksid reservi vahendid ootamatutest kuludest, tuludest. miks me seda teeme? ka lihtsalt tavakodanikuna ma tean väga hästi, et mul tuleb iga kuu natukene kõrvale panna selleks, et tulevikus katta ootamatuid kulusid. ja saan seda teha ainult siis, kui mul on säästud. ning Euroopa Liit on tegelikult äh, sellises olukorras, kus me peame ootamatuid kulusid katma, aga meil ei ole lubatud äh, säästa tulevikuks. me soovime säästa, me soovime olla vastutustundlikud ja kui meil on ootamatud tulud, siis peaks olema võimalus meil ka säästa, selleks et me saaksime hiljem ootamatuid kulusid rahastada. ja ka praeguse programmiperioodi puhul me nägime, kui suured võivad olla need ootamatud kulud, terrorism, rändekriis, Türgi pagulasrahastu äh, ja me peame nüüd rääkima sellest, kas me saame äh, Türgi pagulasrahastust pikendada, see on ju kolm miljonit eurot, äh, kolm miljardit eurot. nii, teiseks ka EFSI ja selle pikendamine. komisjonist ja nõukogust on tulnud ettepanekuid, mis äh, pandi sisse ka praegusesse mitmes, mitmeaastasesse finantsraamistikku ja tõesti, me peame olema võimelised rahastamata, rahastama ootamatuid kulusid, ilma et me seaksime ohtu teisi projekte. just sellepärast peame me vaatama, kuidas meil oleks võimalik säästa nii, et me oleksime võimelised ootamatuid kulusid rahastama tulevikus. see oleks siis minu poolt äh, äh informatsioon teile ja ettepanek siis selle kohta, kuidas me saaksime eelarve seisu tulevikus parandada ja peale selle, nagu öeldud, on tegemist pigem automaatse menetlusega. Teile on raporti eelnõu esitatud muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmkümmend üks mai kell kaksteist keskpäeval ja hääletus on ette nähtud kaheksateistkümnendaks ja üheksateistkümnendaks juuniks. see oleks minu poolt kõik, aitäh uh,! sellepärast saab sõna hoopis Heider Gracias, presidente, ja kes estamos in... Suessani seisukohtadega ja seda eriti kahel põhjusel, eelkõige see eh, ülejääk on väga väike, on seotud aasta lõpu paranduseelarvetega, kus eh, nähti, et eelarve kasutamine on äh,, ei ole eba- äh, ning nagu seda ütles härra Muresson, selle eri äh, selle eh, eh, ülejäägiga, mis võib tekkida nii-öelda ootamatutest sissetulekutest nagu trahvid, eh, siis oleks lihtmuse peale, meil on siin väga suured seisukohtade erinevused, eriti nõukoguga seoses ning kui meile tekivad erimeelsused, kui meil oleks olemas vahendid et seda vajaduse korral kasutada, siis äh, oleks äh, kokkuleppele jõudmine äh, mär-. ütlen paar sõna Alde nimel. härra Muresson, oleme täiesti nõus, ma ei hakka üle kordama, mida härra Muresson juba ise ütles ja härra ja proua Eider ka. ma arvan, et punkt, seda me oleme nõudnud juba aastaid ja mul on isiklikult väga kahju, et komisjoni praegustes ettepanekutes uute vahendite kohta, mida saaks kasutada Euroopa Liidu eelarves, seda ettepanekut ei ole arvesse võetud. ma ei hakka härra Ureeli seda, selle härra Muresson juba ütles, millised on kuupäevad, kolmkümmend, kolmekümne esimene mai kell kaksteist null null muudatusettepanekute esitamiseks ja nüüd järgmine päevakorrapunkt. tuletan teile meelde juhuks, kui te olete selle unustanud, et esimees Artui saatis kirja proua Calvinole, et see jääb märkamatuks. komisjoni äh, sõltumatud ülekanded, vahendite eraldamised, teatud otsused ja teated, millel on oluline mõju eelarvele, nagu näiteks Sigrid Muresaan selgitas, näiteks see, kui pikendatakse Türgi rahastut või kui tegemist on kohutuse aastat kaks tuhat kaheksateist võib-olla täna seletaks te meile, kuidas on alanud eelarve kaks tuhat kaheksateist täitmine ja seejärel annan sõna meie raportöörile härra Muressonile, teil on sõna härra Ureel. tänan. tahaksin paari sõnaga teile olukorda selgitada, kõigepealt uus formaat, iga-aastane, iganädalane täitmisaruanne kõigepealt, siis üld- pilt sellest, kuidas eelarvet on täidetud. kolmandaks juba konkreetsemalt, kuidas on ühtekuuluvusvahendeid täidetud äh, rubriik üks B, siis ülevaade sõltumatutest ülekannetest, nagu teie soovisite. viiendaks, Süüria ja Jeemeni kulukohustused, nagu teie soovisite jällegi siis äh, ülekaal, ülekanne Türgi rahastust ja lõpetuseks paranduseelarve, mida me võime nüüd oodata peatselt. esiteks juhiksin teie komisjoni tähelepanu iga aasta, iganädalasele eelarve täitmise aruandele, mida teile saadetakse regulaarselt ja loodetavasti võimaldab see nüüd teie komisjoni liikmetel, teie töötajatel ja assistentidel äh, kiiremini ja lihtsamini saada ülevaadet sellest, kuidas eelarvet täidetakse, sest me oleme kogu info äh, pannud kokku programmide tasandil, ma arvan, poliitiliselt on niimoodi lihtsam äh, mõista teie komisjoni liikmetel, kuidas rahad liiguvad. ja arvestades ka teie huvi sõltumatute ülekannete vastu komisjoni poolelt, oleme nüüd oma raportis loonud kaks erinevat kat-, kategooriat, esiteks eelarvepädeva institutsiooni ülekanded ja teiseks sõltumatud ülekanded. nii et saate otsekohe näha, kas komisjon on midagi programmide vahel eh, üle kandnud või saate isegi ka üksikasju vastavalt eelarveridadele. loodetavasti öö, eh, jääte sellega rahule ja annab see ka vajalikku infot. nüüd üldise eelarve täitmise osas mis puudutab kulukohustuste assigneeringuid, siis kogu eelarve osas hetkel oleme saavutanud kahekümne ühe protsendi taseme, samal ajal eelmisel aastal äh, oli täitmine seitsekümmend kuus protsenti. käeseva, käesoleva ja eelmise aasta protsendid on kõrged ja see on ka loogiline, sest kaks äh, suuremat kuluartiklit, ähm, ühtekuuluvus ja põllumajandus, on juba praktiliselt täielikult kulukohustuste näol juba täidetud nii et selles mõttes on loogiline, et meil on nii suur täitmisprotsent maksete osas. tänase seisuga on täitmise määr nelikümmend üks protsenti võrreldes eelmise aastaga, samal ajal oli see kolmkümmend kuus protsenti, nii et oleme pisut, pisut parem näitaja kui eelmisel aastal, mis iseenesest on hea. siiski eelarveaasta ei ole veel kuigi kaugele jõudnud, selles mõttes ei saa veel lõplikke järeldusi hetkel teha. mis puudutab nüüd ühtekuuluvusvahendite täitmist makseassigneeringute osas, kulukohustuste osas on see loomulikult täielikult juba täidetud. esiteks kinnitan, et äh, väike mahajäämus, mis, mida me nägime kaks tuhat seitseteist lõpus, kaks koma kolm kuni kolm miljardit, kui ma õigesti mäletan, see on, see maksti ots-, otsekohe välja käesoleva aasta alguses, jaanuaris. ja hetkel eelarve oli nelikümmend seitse miljardit maksetena, ühtekuuluvusvahenditena, oleme täitnud hetkel seitse ja pool miljardit, kuusteist, seitseteist protsenti umbes kogusummast. uued maksenõuded mida liikmesriigid on saanud esimese nelja kuu jooksul sellel aastal viis koma pool miljardit. iseenesest ei tähenda see, et see on vähe võrreldes kogu eelarvega, see, see ei tähenda iseenesest, et me peaksime järeldusi sellest tegema, sest liikmesriikide prognoosid näitavad, et äh, aasta lõpul massiliselt hakatakse neid makseid tegema, mis on äh, hilinenud, nii et pool maksenõuetest jõuavad kohale novembris ja detsembris tavaliselt. Need viis ja pool miljardit uutest maksenõuetest, mis on juba saadud, neid on töödeldud juba, läbi vaadatud ja need on ka välja makstud või on väljamaksmisel kuivõrd meil on need hilinenud maksed vastavalt liikmesriikide prognoosidele, siis me ei saa äh, praegu mingeid mõistlikke järeldusi teha selle kohta, kuidas ühtekuuluvusvahendeid on kulutatud enne juuli lõppu, siis me saame ajakohastatud äh, prognoosid liikmesriikidelt, mis annavad meile juba esimese, esimesi indikatsioone sellest, kas varasemad prognoosid äh, on tõesed aastaks kaks tuhat kaheksateist või tuleb neid siis korrigeerida ühes või teises suunas. nüüd järgmine punkt. komisjoni sõltumatud ülekanded kulukohustustena juhiksin teie tähelepanu kahele asjale. ühtekuuluvussummades oleme üle kandnud nelikümmend viis miljonit eh, kategooriate ri- ja regioonide vahel, regioonide kategooriate vahel see on ümberprogrammeerimise tulemus liikmesriikide tasandil, kus mõned vahendid äh, viidi ühest kategooriast või regioonist teise. nii et komisjon peab muidugi seda jälgima. rubriigis kolm oleme üle kandnud kaheksa miljonit sisejulgeolekufondist Europoli, sest äh, tekkis vajadus täiendavaks rahastuseks Euro oli dekrüpteerimise äh, vajadusena, tegemist oli IT-vajadusega seega, ja tuli tõhustada Europoli äh, äh, ametnike värbamiseks vastuvõtukeskustes. Need olid siis kulukohustustena sõltumatud ülekanded, nüüd maksete osas sõltumatud üleskanded, nagu varem olen juba seletanud, neid on väga palju, kuid suur enamus on programmide raames erinevate eelarveridade vahel programmide sees. Need on seega teie komisjoni liikmete jaoks vähe huvipakkuvad, mis puudutab makseid programmide vahel, siiamaani on neil olnud üsna, üsna, üsna vähe, nagu te ka näete iganädalases aruandes. summad on väikesed, üks miljon, pool miljonit, kaks miljonit nii et need on äh, piiratud summad. Äh, midagi, mille, siin ei ole, mille, millele tahaksin teie tähelepanu iseäranis juhtud, juhtida. mis puudutab komisjoni kohustusi Süürias ja Jeemenis, härra Muressoni soov oli see, kui ma ei eksi, saada selle kohta kiiresti teavet Süüria osas. oleme saatnud äh, kirjaliku info selle kohta teie komisjoni sekretariaadile kus on kohustuste üksikasjad vastavalt eelmise kuu doonorite otsusele kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal aprillil, nagu ka varasemalt, on komisjon Euroopa Liidu nimel lubanud viissada kuuskümmend miljonit, sama palju kui eelmisel aastal ja eelarveprojektis aastaks kaks tuhat üheksateist, mille komisjon järgmisel nädalal kolmapäeval vastu võtab, kahekümne kolmandal, siis äh, teeme sa-, ettepaneku äh, sama ümberprogrammeerimise ja värske raha proportsioonides nagu eelmisel aastal. ma ei taha küll ette rutata komisjoni otsustest, kuid nii me seda prognoosime. Jeemeni puhul toimus ÜRO konverents ka eelmisel kuul, kolmandal aprillil, mil korraldasid Rootsi ja Šveitsi valitsused. kaks miljardit äh, hetkel lubati kokku, kaks miljardit USA dollarit. komisjoni lubadus oli sada seitse koma viis miljonit aastaks kaks tuhat kaheksateist Euroopa Liidu eelarvest. ja see koosneb järgmistest osadest, kolmkümmend seitse miljonit humanitaarabi, Huma see on sama palju kui esialgne eraldis humanitaarabi instrumendist. oleme seda ka arutanud ja võeti vastu ülekanne selleks, et suurendada vahendeid Jeemenile kriisiabireservist. see ei olnud osa esialgsetest lubadustest aprillis, sest seda otsust ei olnud siis veel langetatud ja just see täiendav summa, seda kasutatakse Jeemeni jaoks nagu ette nähtud, ehk siis kolmkümmend seitse kõigepealt humanitaarabi, teine kuuskümmend kuus miljonit arenguabi DCI, kolmas viis miljonit stabiilsuse ja rahu instru-, arenguabi DCI, kolmas viis miljonit stabiilsuse ja rahu instrumendist. Need kolm kokku annavad siis sada seitse koma viis miljonit. mis puudutab pagulasrahastut Türgis, teil on võib-olla huvitav teada, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki on hetkel saavutamas ühehäälset kokkulepet et kahepoolsed panused liikmesriikidelt peaksid olema üks miljard. ametlikku kokkulepet veel saavutatud ei ole, sest üks liikmesriik hetkel, seal on vali-, valitsus vahetumas ja oodatakse ametlikku nõusolekut sellest liikmesriigist, kuid muus osas on praktiliselt saavutatud ühehäälne kokkulepe nii et vähemalt, mis puudutab nõukogu, see tähendaks seda, et jäänud kaks miljardit peaksid tulema Euroopa Liidu eelarvest. ja viimane punkt äh, paranduseelarve kohta, mida komisjon välja töötab. koos järgmise aasta eelarveprojektiga järgmisel kolmapäeval peaks siis äh, komisjon vastu võtma ka paranduseelarve number kolm aastaks kaks tuhat kaheksateist. siin on ka ettepanekud selle kohta, kuidas äh, rahastada kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta teist osa, osa siis kolmest miljardist. ja ma arvan, et kolmekümne esimesel mail komisjon võtab vastu neljanda paranduseelarve projekti, mis on äh, väike arv ettepanekuid, see puudutab Euroopa Solidaarsusfondi suunatud äh, üleujutustele Lätis, Leedus ja Poolas. ja järgmine paranduseelarve projekt, nagu igal aastal, on tulude poole korrigeerimine ja omavahendite ajakohastamine. see peaks olema number viis ja selle kohta mul hetkel kuupäeva veel ei ole. tänan väga, härra esimees. Äh, suur aitäh teile annan nüüd sõna meie eh, üldraportöörile härra Muresanile, aitäh, härra esimees. aitäh teile, komisjoni esindaja, täna hommiku siia tulite, just sellist tööd on meil vaja üheskoos teha. aitäh teile, komisjoni esindaja, täna hommiku siia tulite, just sellist tööd on meil vaja üheskoos teha see on just see, eh, millega meie selle aasta alguse ettepanek eh, tegeles. soovisime ka regulaarseid kohtumisi ning eh, ei soovinud seda, et eelarve